Uh, ladies and gentlemen, good afternoon. daamid ja härrad, tere päevast. Äh, tere päevast kõigile. Äh, me oleme juba akadeemilise veerandi ära kuulutanud, seega teen ettepaneku, et me jätkasime oma tööd. mul on väga hea meel juhatada äh, täna pärastlõunast äh, Äh, istungit või õigemini esimest poolt sellest äh, istungist, kus me räägime siis majanduslikest väljakutsetest, arengust, koostööst ja kriisist. niisiis, nagu ma juba ütlesin, äh, meie esimene arutelude voor täna keskendub majanduslikele väljakutsetele, arengule, koostööle ja kriisile ja kuna ma ei tahaks esinejatelt aega ära võtta, ja ei tahaks aega ära võtta ka äh, küsimuste esitamiseks määratud ajast, siis võtaksin oma sissejuhatuse kokku, äh, keskendudes kahele asjale, kõigepealt äh, kuidas uued võimud, valitsused, parlamendid, arvamusliidrid, kuidas nad tulevad toime majanduse väljakutsetega. ja kõige suuremaks väljakutseks on kahtlemata noorte tööpuudus noorte tööpuudus äh, eksisteeris ka eelmiste režiimide ajal. aga ülestõusud äh, kindlasti Äh, tekitasid noortes lootusi ja ootusi selles osas, et asjad paranevad ja paranevad kiiresti. aga äh, seda ei ole alati juhtunud. Äh, kuidas te sellega toime tulete, see on esimene küsimus ning teiseks paljudes islamistlikes erakondades on soov ellu rakendada äh, islamistliku majandusteaduse põhimõtteid, kui selline asi üleüldse olemas on. ja see on kahtlemata üks, üks lähenemine majandusele ning äh, küsimus on selles, et äh, kuidas seda dilemmat lahendada kas on võimalik, et majandust äh, valitsevad islamist lähtuvad põhimõtted, kas need põhimõtted sobivad kokku ülemaailmse majandussüsteemiga, mis ei ole küll sugugi sidus, aga mida siiski suunavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni kehtestatud reeglid. maailma Kaubandusorganisatsioon ei ole ju mingi anarhia kehastaja, vaid pigem organ, kust kehtestatakse mõnigi kord selliseid väga karme majandus- ja kaubandusalaseid reegleid. niisiis, meil on täna siin terve rida äh, väga väljapaistvaid sõnavõtjaid, ma kõigepealt tutvustaksin neid ja siis annaksin neile võimaluse sõna võtta. esimeseks on raportöör proua Sara Cheyes, kes on Carnegie äh, äh, sihtasutusest ja tema on siis Washingtonist, kui ma õigesti aru sain tema elulugu on väga muljetavaldav ning antud hetkel äh, tegeleb ta siis korrelatsioonide koostamisega Äh, avaliku sektori korruptsiooni ja, ja sellise sõjaka ekstremismi äh, tõusu vahel. Äh, võib-olla proua Tšejes ise ütleb, kuidas tema nime õigesti ette peaks hääldama, ta on siis kirjutanud ka raamatu, mis käsitleb majanduses Talibani võimu all ning äh, ta on avaldanud artikleid paljudes meed-, äh, ajalehtedes ja meediakanalites ja kohe annaksingi proua Šeias teile sõna. vabandust, raportöör võtab hoopis sõna kõige lõpus. sellisel juhul läheme edasi teiste kõnedega härra Samer Fauzi on Egiptusest. ja sissejuhatuseks. ta on äh, Shura nõukogu liige ning äh, ta on arengu-uuringute keskuse direktor äh, äh, Aleksandra raamatukogus kahe tuhande üheksandast aastast alates. ta on olnud rahvastikuminis- ja perekonnaministeeriumi nõunik ja samuti on olnud nõunik rahvusvahelistes organisatsioonides nagu USA, EID ja UNESCO. ta omab magistrikraadi Äh, ja samuti on tal teaduskraad Kairo ülikoolist ja kraad ka Sussexi ülikoolist. ja siis on meil siin äh, Idris Asami, kes on Tuneesia põllumajandusminister ning äh, kuulub Ennada parteisse. et te olete põllumajandusminister Te juhtite NADA äh, erakonda ja olete ka selle juhatuse liige, te olete ekspert ähm, äh, veeressursside vallas ning äh, kõrge, põllumajanduskõrgkooli professor Tuneesias ning ning Strasbourgist ähm, Prantsusmaalt olete saanud ka teaduskraadi ja siis on meil siin veel Guakima Fasli, kes on õiguse ja arengupartei liige ning äh, see on kahe äh, ülikooli professor. samuti Maroko äh, parlamendi liige, majanduskomisjoni liige ning ka ülikooli õppejõud, kus te õpetate mikromajandust ja riigi rahandust. niisiis ei tahaks äh, olla see äh, ja annaksin kõigepealt sõna siis äh, naisele. aga see, ma ei tahaks klišeesse langeda ja seetõttu annan pigem sõna äh, Äh, Tuneesia esindajale. härra minister, teil on kümme minutit, palun. aitäh kõigepealt äh, tahaksin ma tänada Euroopa Parlamendis, parlamenti selle küllakutse eest. meil on vaja tõepoolest sellist äh, avameelset dialoogi äh, vahe, äh, Vahemere kahe kalda vahel. tavaliselt ähm, teie kõnelete meiega ja täna on võimalik teil hoopis siis meid kuulata mul oli äh, väga hea meel selle üle, mida siin täna hommikul kõneldi. Äh, selle üle, mida ütles härra Prokk äh, ja härra Vimon. saadakse, siin saadakse väga hästi aru sellest, mis Vahemere teisel kaldal on toimunud. ning me me kutsume endiselt äh, Araabia kevadet kevadeks ja kutsume seda ka tule, äh, tulevikus niimoodi, aga kui mõned äh, tahavad nimetada seda islamistlikuks talveks, siis ma tuletaksin teile meelde, et talv on meil päikesepaisteline Äh, äh, talv on just see aastaaeg, äh, kus sajab vihma ning põllumajandusministrina leian mina, et talv on kõige ilusam aastaaeg. sellepärast, et ilma vihmata on põllumeestel raske. meie tänane istung on pühendatud majandusele aga enne, kui ma kõnelen sellest, äh, mis praegu toimub, räägiks sellest, mille me eelmise, äh, eelmiselt režiimilt päranduseks saime. Äh, meil oli kaheksasada tuhat töötut ja nendest väga paljud olid kõrgharidusega. niisiis, selle me saime päranduseks Ben Ali režiimilt ja samuti saime eelmiselt valitsuselt päranduseks Äh, siis majanduskasvu, mis oli all äh, kuskil kaks koma kaks protsenti ning äh, vaatamata nendele arvukatele probleemidele, millega meie valitsus on olnud silmitsi, on meil õnnestunud majanduskasvu parandada ning me oleme saavutanud siis majanduskasvu kolm koma kuus protsenti. ning kui me võrdleme seda naaberriikide omaga, siis Äh, see on neist kõrgem. Äh, meie majanduskasv on suurem kui naaberriikides ja tegemist on siis riikidega, kellel ei ole samasuguseid probleeme nagu meil, nemad ei ole saanud äh, selliseid probleeme päranduseks revolutsioon loomulikult põhjustas meile palju probleeme ja selle revolutsiooniga käisid kaasas ka mitmed muud probleemid ning täna need probleemid on äh, juba võib-olla äh, vähemarvulised kui esimesel aastal. nagu ma ütlesin, majanduskasv on kolm koma kuus protsenti, aga äh, mis puudutab tööhõivet, siis meil on õnnestunud sõltumatute hinnangute kohaselt luua sada kaksteist tuhat töökohta on ligemale kakskümmend tuhat äh, töökohta avalikus sektoris, riigiasutustes. Äh, äh, need loodi siis selle aasta veebruaris, märtsis, aprillis. niisiis me oleme loonud üsna palju uusi töökohti, kui me võrdleme neid arve nüüd näiteks olukorraga Tuneesias enne revolutsiooni, siis me võime öelda, et see aasta on Tuneesia majanduse jaoks üks kõige paremaid aastaid, kui me vaatame töökohtade loomist. kahe tuhande seitsmendal aastal, eelmise režiimi kõige paremal aastal, eh, loodi seitsekümmend tuhat töökohta ja see tähendab, et meil on õnnestunud peaaegu kaks korda nii palju töökohti luua eh, kui eh, eelmisel režiimil oma kõige paremal aastal. mis aga puudutab nüüd Äh, veel neid, kes endiselt töötud on, noored töötud, kellel ei ole õnnestunud töökohta leida, siis nende jaoks on valitsus loomulikult täielikult läbi kukkunud, sellepärast et kaks aastat pärast revolutsiooni äh, üritavad nad endiselt töökohta leida ja äh, nende inimeste probleem on tõesti väga tõsine samas ei ole äh, ühtegi erakonda ei opositsioonis ega valitsuses, äh, kes on lubanud luua sama palju töökohti, kui on töötuid. niisiis äh, tuleb esitada küsimus, et kuidas veenda neid noori, kellel ei ole õnnestunud tööd leida, et, et neil on endiselt võimalusi, et majanduse olukord paraneb ning et neil on ka tulevikus võimalused küsimus ongi selles, et kuidas äh, me seda saaksime saavutada. nagu te teate, maailmamajanduses ei lähe asjad eriti hästi, me oleme väga tihedalt seotud Euroopa majandusega ning kahjuks Euroopa majanduskriis on äh, viinud selleni, et näiteks need tehased, mis tegutsevad Tuneesias näiteks allhanke korras, äh, on saanud vähem tellimusi ning see on muutnud äh, raskemaks täiendavate töökohtade loomise. teisalt on äh, antud lubadusi äh, G kaheksanda, G kaheksa kohtumisel Deauvillis Prantsusmaal. Neid lubadusi andsid siis arenenud riigid, kes lubasid siis Araabia kevade riiki aidata ning äh, on äh, äh, lubatud eraldada kaheksa kuni kümme miljardit dollarit abi Tuneesiale just nimelt selleks, et Tuneesia tuleks äh, toime noorte töötute probleemidega, aga kahjuks mingeid konkreetseid samme selle abi eraldamiseks ei ole ase, astutud, see kümme miljardit, mida Tuneesiale lubati, see ei jõudnud kohale, ühtegi dollarit ei ole kohale jõudnud ning äh, seega võib küsida, et äh, kas äh, see raha kui kas nende lubaduste täitmise juures arvestatakse ka siis valimiste tulemustega või on põhjuseks kriis Euroopas? Äh, võib-olla, võib-olla see selgitab äh, siis äh, seda, miks lubadusi ei täitnud. mina isiklikult eelistaksin siis seda teist selgitust, et raha on jäänud saamata kriisi tõttu. aga küsimus jääb, miks ei ole lubadustest kinni peetud? tegelikult ei olegi me täna tulnud siia abi küsima või seda ei ole, paluma, et lubadustest kinni peetakse me oleme tulnud siia selleks, et öelda, et Ameerika majandus on väga palju kasu saanud Nüüd Euroopa majandus on väga palju kasu saanud sellest toetusest, mida ameeriklased pärast teist maailmasõda osutasid. ameeriklased said sellest kasu ja eurooplased said samuti. Eh, eurooplased on samuti saanud kasu sellest, et nad on toetanud näiteks eh, Hispaania ja Portugali majandusi pärast seda, kui eh, selle, nendes riikides demokraatia kehtestati ning jällegi Euroop, Ida-Euroopa, Ida-Euroopa vabandust, Lääne-Euroopa on saanud siis kasu jällegi sellest äh, toest, mida osutati Ida-Euroopa riikidele ning kogu Euroopa saab äh, kasu siis äh, majanduse arengust Ida-Euroopas ning samamoodi meie tahaksime investeeringuid, sellepärast et kui investeerida Araabia kevade riikidesse, siis see näitab, et usutakse nende riikide tulevikku Äh, see on keskpika perspektiiviga investeering, mõnikord ka pikaajaline investeering ja ma arvan, et sellised investeeringud oleksid kõigi huvides. majanduslikus mõttes oleksid need kõigi huvides. Äh, ning see võimaldaks äh, ka levitada demokraatlikke põhimõtteid ning see teeniks kõigi osapoolte huve. küsimus, mis tuleks esitada, on järgmine. kas Äh, valitseb tõepoolest optimism, kas on tõesti olemas tulevikunägemus, usk tulevikku selleks, et äh, ollakse valmis investeerima äh, Araabia kevade riikide majandusse. ja kui ma räägin Araabia kevadest, siis ma pean silmas ka Marokot kuigi Marokos tegelikult revolutsiooni ei toimunud, sellepärast et Araabia kevad tähendab demokraatia kevadet ning ma arvan, et äh, Maroko oli samuti osaks sellest liikumisest, äh, võib-olla natuke teisel moel küll. ma arvan, et, et mulle määratud kõneaeg on juba läbi. kõnelejale öeldakse, et tal on jäänud veel kaks minutit äh, veel üks oluline asi, ähm, majanduslikud meetmed ja islamiteooria. tegelikkuses need äh, islamistlikud äh, majanduspõhimõtted, me leiame neid islami rahanduses äh, ning äh, London, Pariis ja Luksemburg on tegelikult enne meid neid äh, islami finantspõhimõtteid rakendanud ning meie oleme äh, hakanud siis soodustama tõesti selliseid islamipanku ja me oleme tegelikult arengus maha jäänud, nende äh, põhimõtete ellurakendamises maha jäänud, kui võrrelda olukorda Euroopa pankades ning kui meil õnnestub luua äh, selline taust, äh, siis äh, Tuneesias näiteks me tugineme vabatahtlikele annetule, annetustele ja samamoodi teevad näiteks katoliiklased Prants-, Prantsusmaal on olemas organisatsioonid, mis aetav, aitavad vaeseid ja siin ei ole tegemist islami ideoloogiaga, vaid lihtsalt on vaja selliseid Äh, turvavõrke või abistamisvõrke vaeste inimeste jaoks ähm, ma ei usu, et äh, islamiteooria on vastuolus ülemaailmse kaubanduse põhimõtetega. islamimajandus ähm, on äh, liberaalne majandus, mis julgustab inimesi üles näitama isiklikku algatust ning ma arvan, et selles, selles valdkonnas mingeid probleeme ei ole, ei ole vaja midagi karta ei ole vaja karta, et islamiteooria on vastuolus kuidagi ülemaailmse kaubanduse teooriaga. Äh, suur aitäh, härra minister. Äh, ma andsin teile kaks äh, minutit armuaega, aga sellele vaatamata te püsisite väga kenasti oma kõneaja piires. tänan teid selle eest ja nüüd annan sõna siis härra Samef Avziheninile. kuidas te täpselt oma nime hääldategi? suur tänu. kõigepealt ähm, suur tänu Euroopa Liidule, Euroopa Parlamendile, suur tänu ka Carnegie äh, sihtasutusele kutse eest tänasele üritusele ma arvan, et väga hea on, et me saame rääkida majandusolukorrast, kodanikuvabadustest, õigustest äh, seoses uue riigi ülesehitamisega, Araabia kevade maades. katsun rääkida pisut laiemalt, rääkida poliitilisest majadus, majandusest Egiptusest, sealhulgas ka puhtmajanduslikust küljest. Egiptuse majandus kannatab endiselt tõsise majanduslanguse mõjude all ning valitsus seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega, mis üha suurenevad. väljakutseteks on äh, majanduskasvu soodustamine äh, ja seda äh, poliitilise ebastabiilsuse tingimustes, mis mõjutab majanduskasvu ja investorite usaldust Egiptuses valitsuse prognooside kohaselt äh, on majanduskasv sel aastal kaks protsenti ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aas-, äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal finantsaastana tuleb mainida ka seda, et tööpuuduse määr on umbes kolmteist protsenti ja töötuks olemise aega on vähemalt kolm aastat neljakümnele, neljakümne protsendi töötute puhul. suurem osa töötutest on kõrge haridusega ja noored, noorete põlvkond nõuab vabadusi, õigusi äh, ning tunneb sellises kontekstis ennast äh, halvasti ning tunneb tõsist viha, ahastust poliitilise süsteemi suhtes. valitsus on kirjutanud välja kaheksakümmend, kaheksasada viiskümmend miljardit Egiptuse naela eelarveks ning umbes kakssada miljardit Egiptuse naela on eelarve puudujääk valitsus on esitanud äh, järk-järgulise reformiprogrammi äh, elektrisüsteemi ja äh, elektri rahastamise riigistamise, riigimaksu kogumisega, ka seoses internetiteenuste pakkumisega, seoses kiire internetiühendus on üks osa programmist, samuti tegeletakse riigi sisevõla küsimustega praeguses olukorras on äh, meie suureks probleemiks majanduse stabiliseerimine, korruptsiooni kontrollimine, kaasava majanduskasvu hoogustamine äh, ja olukord on tõesti äärmiselt äh, keeruline, aga ka äärmiselt murettekitav. makromajanduslik stabiilsus eeldab ebapopulaarseid poliitilisi otsuseid sellises riigis nagu Egiptus. see tähendab seda, et toetusi tuleb vähendada, makse tuleb tõsta ja sellised poliitilised ettepanekud tekitavad sotsiaalseid äh, ja poliitilisi rahutusi. kui valitsus äh, püüaks selliseid äh, uusi meetmeid peale suruda ilma üksmeele poole püüdlemata teiste poliitiliste osapooltega, sealhulgas äh, opositsioon, siis äh, poliitilised rahutused suurenevad ja samas, kui valitsus selliste meetmete võtmist edasi lükkab, nii nagu valitsus tegelikult püüdis teha, äh, erakorralise finantsabi taotlemisega piirkondlikelt liitlastelt, kui seda probleemi edasi lükatakse, siis see probleem lihtsalt nihkub tulevikku, kuid mingil hetkel plahvatab siiski. ühesõnaga, oluliste meetmete levitamine laiemale üldsusele tähendab äh, üks, poliitilise üksmeele äh, nimel töötamist äh, ka opositsiooniga koos, seda aga ei saa teha ilma, et arutatakse raskeid küsimusi, näiteks valimisseadus, põhiseaduse ülevaatamine, kohtusüsteemi reform. Need on vägagi suuri tundeid üles küt-, kütvad äh, teemad valitsuserakondade ja opositsiooni vahelistes aruteludes. kui mõlemad pooled tahavad poliitilisi, äh, poliitilist olukorda stabiliseerida, peavad mõlemad pooled äh, vastu tulema, peavad mõlemad pooled minema kompromissile. ainult siis on võimalik stabiilsem demokraatlik üleminek Egiptuses ja mul on ka mõned äh, lõppmärkused, äh, mis on kriitilist laadi. ma kirjeldasin üldiselt praegust olukorda, statistika on teile kättesaadav, äh, rääkisin sellest, et mida valitsus kavatseb teha ja millised on vastuolu opositsiooni ja valitsuse vahel, nüüd siis mõned lõppjäreldused minu töö põhjal parlamendis ja ka teadusuurijana. kõigepealt finantsreform Egiptuses eh, oli ilma suurema eh, arengustrateegiata või visioonita. kui me tahaksime oma finantsprobleemidega ühele poole saada, tuleb tagasi pöörduda revolutsiooniaegsete loosungite juurde sotsiaalne õiglus, poliitiline vabadus. meil peab olema arenguvisioon, milles kaasatakse erinevad äh, Egiptuse ühiskonna osad. kahjuks paraku meil selline visioon puudub või vähemalt mina pole seda näinud ja kui me vaatame, millised on arutelud erinevates meediaväljaannetes, siis näete, et suurem osa aruteludest on koondunud korruptsioonile. erinevad poliitilised rühmitused kaklevad omavahel, kuid mingisuguseid valgustavaid mõtteid selle kohta, kuidas haridust edendada, kuidas kodanikuühiskonna rolli arendada, kuidas üles ehitada tõeline majanduslik arenguprotsess, selliseid arutelusid pole olen näinud äh, autoritaarset äh, käsitlust vabaühendustest, tegelikult äh, kodanike osalust rohujuure tasandi osalust ühiskonnas tuleb väljaspool linnasid igatpidi soodustada ja tuleb kutsuda üles inimesi üles ehitama nii-öelda sotsiaalset kapitali, mis aitaks majandusarengut toetada mis puudutab äh, vaesust, äh, siis äh, linnades on vaesuse määr statistilistel andmetel kakskümmend viis protsenti ja väljaspool linnu veel suurem. kuidas vaesusest üle saada? vaesus võib tekitada erinevaid probleeme, seksuaalne ahistamine, vägivald, usulised pinged ja nii edasi. vaesus võib olla mitmete sotsiaalmajanduslike ja kultuuriliste probleemide põhjustajaks kuidas aga vaesust, vaesusest vabaneda ilma laiema demo-, arenguplaanita. minu teine kommentaar. mina suhtun skeptiliselt praeguse valitsuse suutlikkusse jõuda tõelise majandusliku ümberstruktureerimiseni sellises riigis nagu Egiptus praeguse valitsuse poliitiline äh, suhtumine üldiselt äh, on äh, nõrk ja ei võta arvesse suurt osa Egiptuse ühiskonnast. ja siinkohal ei ole tegemist mitte ilmalikkuse ja islami vahelise vastuoluga. islami leeris on mitmeid neid, kes nõuavad äh, valitsuse vahetust, äh, nagu näiteks Al-Nur erakond ja isegi mõned Vabaduse ja õigluse erakonnast suhtuvad praeguse valitsuse tegevusse kriitiliselt. ja veel üks kriitiline märkus minu poolt. sotsiaalmajanduslikud õigused ja tehnilised majanduslikud õigused. Need on omavahel seotud toon teile ühe näite varasemast mõttevahetusest äh, siitsamast saalist täna. rääkisime usulistest vabadustest Egiptuses. ja võin teile öelda, et mõned usulised pinged tulenevad sotsiaalmajanduslikest probleemidest. kuid tõesti, on diskrimineerimist äh, erinevate ühiskonnaklasside suhtes, sealhulgas ka kristlaste suhtes, seda nii mõneski küsimuses, kuid kui inimesed otsustavad äh, rände kasuks, äh, mis on vägagi murettekitav mõningate kristlaste kogukondade puhul, siis see tähendab seda, et kolivad ära need rahvastikurühmad, kes on hari, haridusega äh, Äh, jõukamad äh, ühesõnaga toimub ajude äravool nii kristlaste kui ka moslemite hulgas, kristlaste hulgas siiski on rohkem neid, kes otsustavad emigreerumise kasuks. see tähendab meile aga inimkapitali kadu, sotsiaalse kapitali kadu ja ka finantskapitali kadu. ja lõpetuseks äh, Äh, jätkates samal teemal, millest äh, rääkis paari sõnaga meie äh, tänase koosoleku juhataja, tänaseni ei ole ma näinud ühtegi tõelist islami majandusteooriat. Te-, sellised teooriad majanduses põhimõtteliselt on olemas paberil, kuid äh, islami erakonnad, erakondadel proovivad, puudusid seni, tänaseni äh, tegevusprogrammid sotsiaalseks majanduslikuks arenguks ja erinevate islami esindajate vahel on äh, mitmeid lahkarvamusi selles küsimuses. Äh, Suura konsultatiivnõukogus on näiteks laenude küsimus alati suureks kirgede üleskütteks ja ja iga seaduse puhul äh, tekib üle, tekivad, äh, mis seda puudutavad, äh, tekivad alati suured probleemid, sellepärast et laenu võtmine iseenesest on usuliste põhimõtetega vastuolus nii et äh, me peaksime igasugused äh, usulised doktriinid kõrvale jätma. kui meil on riiklik poliitika, mis äh, kajastab islami põhiväärtusi, siis seda tuleks ära kasutada ning seda meie ühiskonna muutuste hüvanguks. kuid suurem osa poliitilisi ettepanekuid, mis siiamaani on tehtud, kajastavad äh, äh, liberaalseid arenguid majanduses äh, ilma igasuguse usulise perspektiivita. ja ma arvan, et riiklikke majanduspoliitilisi ettepanekuid, mis oleksid islami vaimus, tuleb veel oodata vähemalt selliseid ettepanekuid, mis erinevad praegusest lähenemisest, lähenemisest, mis tegelikult ei ole sugugi mitte teistsugune kui Mubaraki režiimi ajal. suur tänu, doktor Enjen ja nüüd saab sõna doktor Hakima Fasli, palun. suur tänu lugupeetud äh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga suur rõõm olla siin täna teie ees, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, kes on meid siia kutsunud. tahaksin tänada teid kutse eest sellele kohtumisele, kus me räägime poliitilistest, majanduslikest ja kultuurilistest küsimustest eesmärgiga mõista, äh, mis toimub äh, Araabia kevade riikides. meil on hea meel aidata kaasa sellele, et mõistaksite, mis praegu toimub ning äh, parandada suhteid Euroopa Parlamendi ja Araabia riikide vahel. kahe tuhande üheksandal aastal sai alguse Araabia kevad, suur muutuste laine Araabia riikides ja see selle kevade e-, eesmärgiks on äh, muuta meie maailma osa demokraatlikumaks ning äh, aidata tagada majanduslik ja sotsiaalne areng. Maroko rahvas ei jäänud sellest liikumisest äh, kaugele, ei jäänud kõrvale ja me oleme katsunud selles protsessis osaleda. Äh, meil on, äh, me oleme arvesse võtnud oma piirkondlikke erinevusi ja majanduslikke ja sotsiaalseid äh, tegureid, mis on omased meile ja kõik kogu selle liikumise vaimus oleme me üles ehitamas uut Marokot, kus on oluline solidaarsus, kuid ka varasem identiteet ning varasemad kohustused nii väljaspool kui ka siseriiklikult. ja pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimest muutuste lainet la tegi kuningas oma avalduse, siis käsitleti uut põhiseadust äh, ja seejärel toimusid äh, valimised, valiti uus äh, valitsus, nende valimuste tulemusena jõudis võimule õigluse ja arengu erakond, kes on eksisteerinud juba tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast samuti loodi erinevate erakondade äh, liit rahvusvahelisel tasandil ümbri-, pidime me arvesse võtma äh, meid ümbritsevat majanduskriisi, mis on muudutanud, puudutanud kõiki riike, äh, ka revolutsiooniriike. Maroko on juba aastaid kannatanud majandusliku, poliitilise, kultuurilise tasakaalu puudumise all ja arengu aluseks olev keskklass on hakanud mõranema seda erinevate poliitiliste algatuse, algatuste tulemusena. keskklass on jagunenud kaheks, väike rühm, mis ei ole väga arvukas, Äh, mis on äh, otsekui eliit äh, ja on muutunud väga jõukaks ja seejärel suurem osa muutub ühe vaesemaks, see teine osa keskklassist. samuti kannatavad noored, suur osa Maroko rahvastikust. ja see kategooria kannatab kõige rohkem äh, tööpuuduse all, iseäranis äh, haridusega noored. viimastel aastatel on tehtud mitmeid struktuurilisi reforme, kuid nende reformide mõju ja tulemused ei ole olnud äh, märgatavad. majandusprobleemid on jäänud ja probleeme on varade võrdse jagamisega, korruptsiooniga ja parlament on Äh, võtnud vastu oma programmi, kus on paika pandud prioriteedid, sealhulgas äh, riigistruktuuri uuendamine praegune valitsus on võtnud äh, meetmeid, kasutades erinevaid rahastamisallikaid püüdes äh, rahastada erinevaid reforme, ähm, haridusreformi ja nii edasi, valitsus äh, on loonud ka viiskümmend tuhat äh, töökohta aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. valitsus otsustas samuti avada töökojad kus käsitletakse erinevaid reformivõimalusi, nagu näiteks äh, tööturu hüvitiste kassareform, seejärel samuti äh, rahandusreform, millest äh, rääkis meie Maroko valitsuse esindaja valitsus korraldas seminari rahandusreformi te reformi teemadel ja ja rahandusreformi osas on kaasatud kõik o o valitsuse osalejad, üks osa sellest oli ka pensionite reform, mis ei olnud sugugi äh, ülesanne kergete küljest. teine raske ülesanne on korruptsioonivastane võitlus ning äh, kaasava mõtteviisi äh, jõustamine kogu reformiprotsessis. praegune valitsus, milles osaleme ka meie, on otsustanud, äh, et reformid peavad toimuma stabiilsuse raamistikus rahvuslik ühtsus peab olema tagatud ja tagatud peab olema ka meie rahvuslik identiteet ja islamikultuuri ja araabia kultuuri alused. suur tänu, alati on olnud nii, eks ole, et naised räägivad kõige pikemalt, ütleb proua Neits. jaa me tahaksime nüüd võimalikult avatud mõttevahetust ja selleks, et äh, see oleks võimalik, annan kiiresti äh, sõna Slovakkia ja Ungari äh, liikmesriikide parlamentide esindajatele ja seejärel annan sõna Egiptuse külalistele. ja kui võimalik, siis palun piirduge küsimusi esitades ja kuna me tahame raportöörile ka sõna anda, siis kahe minutiga piirduge, kui on võimalik ja ma kavatsen teid korrale kutsuda, kui te kõneaja ületate. palun, härra Truva. Okay, very... suur tänu, teen hästi lühidalt. suur tänu huvitavate ettekannete eest. tahaksin küsida Egiptuse esindajatelt plaanitud meetmete kohta võitlemaks äh, demograafiliste trendide vastu. nagu te teate, Egiptuse rahvastik on neli korda tõusnud seitsmekümnendatest aastatest, toona oli kakskümmend miljonit, nüüd on kaheksakümmend viis miljonit. see toob endaga kaasa palju probleeme. millised on teie keskpikaajalised majanduslikud kavad selleks, et Äh, selle suure rahvahulgaga hakkama saada. ja teine küsimus, islamierakondad, kes avalikult ütlevad äh, teevad reklaami sotsiaalsetele majandusmudelitele, sotsialistlikele mudelitele ja siis on veel ka see domineeriv islamistlik lähenemine, kus äh, lähtutakse vabast turust, et kuidas te kommenteerite seda lõhet, ma tean, et teil on probleeme intressimääradega, te juba mainisite ka seda ja ütlesite, et intressid on usu vastu, aga teiselt poolt tuleb teil hakkama saada praeguse pangandusmaailma tegelikkusega, nii et kuidas te nende probleemidega te-, äh, võitlete, aitäh! suur tänu! see oli küsimus, mis oli suunatud põhiliselt äh, Egiptuse esindajatele. nii et kas võiksin anda teile sõna, et vastata või te eelistate? Um, then uh, we'll have to and, and... siis siis järgmise küsimusena äh, küsimuse esitab äh, Ungari parlamendist kolleeg suur tänu. härra Bensalen, teie mainisite äh, Marshalli plaani oma sõnavõtus ja tegite viiteid Ida-Euroopale. üleminek äh, kommunismilt äh, demokraatiale ja ajalooliste faktide tõesuse pärast ma tahan teile öelda, et eh, Ida-Euroopa riigid ei saanud Marshalli kava, eh, kavast mitte mingit äh, abi, sellest äh, said abi ainult Lääne-Euroopa riigid. Ida-Euroopasse pärast kommunismi lõppu tehti välismaiseid otseinvesteeringuid, seda ka minu koduriiki Ungarisse, kuid need välisinvesteeringud äh, põhinesid vastastikusel, vastastikul huvil. mina ja ma arvan, et ma võin äh, rääkida ka teiste liikmesriikide nimel, meie Ungaris oleme kohe kindlasti huvitatud äh, meie suhete süvendamisest äh, Araabia kevade riikidega, kuid selleks, et see juhtuks, on äh, vaja siiski stabiilset majanduslikku vundamenti ja korralikku raamistikku selleks koostööks. Ungaril on palju pakkuda, näiteks äh, võiks investeerida äh, niisutussüsteemidesse, meil on väga head kogemused selles vallas. Te mainisite ka laenusid ja laenusid islamiseaduste valguses ja minu teada intressimäärad on äh, keelatud, nii et mis on teie lahendus sellele probleemile? suur tänu ja nüüd äh, küsimused äh, kuulajaskonnalt. Teil on nüüd au või ka rõõm küsida. ei soovi keegi, siis härra Niki Egiptusest, te saate kohe sõna kuid palun kaks minutit maksimaalselt, kaks minutit. طيب هو أنا طبعا مداخلة كانت في في السيشن اللي فات ma tahaksin kõnelda ühest teemast, mida täna hommikusel koosolekul käsitleti. mis aga puudutab praegust teemat, teemat, mida me praegu arutame Eh, siis eh, mul on siin terve rida arve, mis puudutavad tööstuse olukorda Egiptuses. Eh, ma olen täiesti veendunud, et me ei saa tööstuse probleeme lahendada ilma lahendamata probleeme, mis meil on erasektoris. investeeringute määr tööstusesse Äh, on kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal olnud kolmteist protsenti ja eel, eelneval aastal oli see ainult ähm, üheksa koma kolm protsenti. Ähm, nüüd äh, äh, väga oluline on tööstuse arendamine, me peame välja töötama laiema nägemuse sellest, ähm, Äh, mis puutub, äh, puudutab just töötlevat tööstust ja samuti äh, teenuste sektorit ja meil on vaja ka valg-, vastavas valdkonnas seadusi. see oleks esimene asi, millele tahaksin tähelepanu juhtuda ja tahaksin nüüd rääkida sellest, millele juhtisid tähelepanu paljud kõnelejad täna hommikul, nimelt ühele seadusele, mis puudutab ühendusi, see seadus ei ole veel välja kuulutatud mitmed eh, kõnelejad hommikul ütlesid, et Egiptus on väga suletud ega luba eh, suhelda väli, välismaiste ühendustega. seega eh, paljud nõudsid täielikku avatust, aga on olemas ka selline seisukoht, mille kohaselt tuleks avada küll võimalus suhtluseks välismaiste organisatsioonidega, samas aga pidades silmas jällegi riiklikku julgeolekut. meid huvitavad, millised on erinevate ühenduste rahastamise allikad ja millised on need eesmärgid, milleks seda raha antakse. niisiis me peame pöörama tähelepanu rahastamise allikatele ja sellele, Äh, kust see raha tuleb. Äh, peame vaatama erinevaid seadusi, mis kehtivad Ühendkuningriigis, USA-s ja ma võin öelda, äh, ka nendes riikides on vastavad seadused vägagi ranged, aitäh. Merci uh,. Thank you uh,. Um, I... suur tänu kõnelejate nimekiri on nüüd äh, lukku pandud, sest kui ma muudkui laseks inimestel veel märku anda, siis lihtsalt ei oleks võimalik nagunii kõigile sõna anda. ja hiljem peavad ka meie külalised ja raportöör vastama nendele küsimustele. nii et läheme edasi. järgmine kõneleja on härra Barakat Belgiast. aitäh, proua eesistuja Äh, tahaksin esitada küsimuse härra minister Bensalemile. Te kõnelesite abist, mille luba, mida lubas Euroopa Liit äh, ma mäletan äh, seda lugu, et sellel päeval, kui Deauville'i konverents toimus, siis Araabia ajalehtede pealkirjad olid järgmised. Euroopa Liit ja USA lubavad viiskümmend miljardit dollarit selleks, et aidata demokraatia jaluleseadmist ja ja samuti äh, oli teine pealkiri, et Euroopa Liit on kokku tulnud, liidu liikmesriigid on Brüsselisse kokku tulnud selleks, et leida kümmet miljardit Kreeka aitamiseks ja seda kümmet miljardit oli väga raske leida. meie äh, äh, eurooplastena, kuidas, kuidas me saamegi aidata araabla, araablasi, kuidas kuida-, kuidas me saame seda teha ausalt, sellepärast et inimestel on teatud ettekujutused, antakse teatud, kujutatakse ette te,, teatud asju on lubatud ja siis, kui neid lubadusi ei täideta, siis tekib pettumus. Te olete käinud juba ministrina, te rääkisite siin islami rahandusest, Pariisist, Londonist Äh, aga ma tahaksin äh, öelda, et meid ei huvita mitte islami äh, rahandusstruktuur, vaid jutt on nendest miljarditest ja pil-, miljarditest, mis on islamiriikide pankades, see huvitab meid. ning lõpetuseks, mis puudutab islami majandust. kui võimule tulnud islamiparteid ütlevad, et nende majandus rajaneb liberalismile, mis mujal maailmas on läbi kukkunud ning mis on Euroopa viinud lausa kaosesse. ma ei räägi siin normaalsest liberalismist, vaid täiesti sellisest metsikust liberalismist. meie äh, oleme äh, osalenud selles liberalismis ja nüüd araabia riigid tahavad sedasama teha ja ma arvan, et võib-olla Araabia riigid peaksid üritama leida mõnda muud süsteemi eh, selleks, et oma majandus eh, jalule seada. ja veel üks väike look, kõnelejad katkestatakse. Eh, hea küll, kõneleja lubab, et räägib selle loo pärast. ja ma ütlesin, et te esitasite meile palju fakte, aga mitte ühtegi konkreetset küsimust ja nüüd härra Barzuk on järgmine sõnasoovija, palun. ja ka teie saate vaid kaks minutit, nagu kõik eelnejadki, eelkõnelejadki. mina esindan Türgit ning tahaksin pöörduda härra Fausi poole ei ole vaja, et ettekujutus olukorrast Egiptuses oleks täiesti negatiivne. Egiptuses on meil äh, täiesti uus majanduslik olukord. me peame saama tagasi raha, mis on riigist välja viidud ja tegemist on üsna suurte summadega. Äh, mis puudutab näiteks põllumajandust, siis me peaksime siin pöörama rohkem tähelepanu teraviljale me soovime, et äh, põllumajanduses ja majanduses üldse oleks rohkem investeeringuid, me ei palu abi, me palume rohkem investeeringuid ning härra Mohammed Ben Salem ütles, et need äh, investeeringud on kõigile kasulikud ning ta võrdles olukorda äh, selle kasuga, mida said Marshalli plaanist Ühendriigid. mis puudutab nüüd Äh, vastuseisu Al-Nuri erakonnale ja, ja laenude, meie vastuseisu laenudele, äh, siis meie vastuseis ei tugine usulistele kaalutlustele, meil on oma majanduslik nägemus, mille me oleme esinenud, esitanud parlamendile ja härra Fausi on selle parlamendi liige Äh, jah, laenud on usu, isegi usulisest äh, vaatevinklist vastuvõetavad, sest mõnikord on nende järele vajadus. nii et, et äh, ei saa sellele arutelule läheneda ainult usulisest vaatevinklist. aitäh! härra Braam Hollandist järgmisena. kus te olete? aa, ah, seal. palun, kaks minutit. mul ei lähegi kahte minutit, ütleb kõneleja kõigepealt äh, esimene küsimus härra Same Fausi Heninile ja siis minister Mohammed Ben Salemile. regionaalne majanduslik koostöö on äh, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida piirkonnas üsna piiratud. millised on teie arvates väljavaated äh, edasiseks regionaalseks majandusintegratsiooniks, kas teile tundub, et selle riigi majandused kuidagi täiendavad üksteist, suudavad nad piisavalt üksteist täiendada, et integreeruda? ning teine küsimus, suurem juurdepääs Euroopa Liidu turule. meie Hollandis äh, toetame seda väga. Äh, see võiks olla äh, tõukejõuks, et majandused Vahemere riikides arenevad. kuidas te veedaksite tõrksaid Euroopa Liidu liikmesriike, et nad lubaksid teile suuremat juurdepääsu Euroopa Liidu turgudele ja eriti põllumajandustoodete osas? ja nüüd annan sõna härra Jassikile. kus te olete? kaks minutit. minu äh, küsimus on härra Ben Salemile, põllumajandusministrile. ma olin pisut äh, üllatunud, et, äh, et teil ei ole mingit põhjalikku majanduslikku visiooni et, et uutel islamierakondadel ei ole mingit tõsist majanduslikku nägemust. Nad ilmselt ei saa aru, et see, mis Lähis-Idas eh, viimastel aastatel on toimunud, et nendel re revolutsioonidel oli väga tugevad sotsiaalsed ja majanduslikud põhjused eh, ärgem unustagem, et viimane aastakümne oli majanduskasvu aastakümme. Eh, Egiptuses on olnud väga kõrge majanduskasv, samuti Tuneesias, Süürias ja sellele vaatamata on meil väga suur probleem noorte tööpuudus. kus on see poliitika, kus on eh, eelarvepoliitika, maksupoliitika, kaubanduspoliitika, mis aitab probleeme lahendada? Eh, eh, te lihtsalt räägite islami majandusest, et sellest, et intresse ei tohi võtta ja viitate katoliiklikele heategevusühingutele, aga ma tahaksin täpsemalt teada, milline on islamierakondade seisukoht, kuidas luua sadu tuhandeid töökohti kõigis riikides. aitäh. järgmisena saab sõna härra Ülken, palun. minu küsimus puudutab Egiptuse majanduse tulevikku ja tahaksin teada, mida te sellest arvate. kui ma vaatan eh, Egiptust täna, siis võib öelda, et eh, majanduse olukord on eh, väga halb, majanduskasv on vähenenud, tööpuudus kasvab, eelarve puudujääk kasvab. näib, et Egiptus on majanduskrahhi äärel, kui midagi kiiresti ette ei võeta. me teame IMF-iga peetavate läbirääkimiste kohta aga kuidagi teistmoodi probleemile läheneda ei saa, kui me vaatame majandusreforme, mis on teistes arenguriikides läbi viidud, siis me näeme, et enamasti on nende reformide käivitajaks olnud majanduskriis. niisiis äh, üldiselt on ka teil sama probleem, et ei saa head kriisi raisku lasta minna, aga me oleme näinud ka seda, et majanduskriis on kaasa toonud suurema poliitilise ebastabiilsuse. seega minu küsimus on, et kuidas teie arvates Egiptuses kõik need tegurid äh, kokku sobivad? kas te näete ette majanduskriisi, kas riik saavutab kokkuleppe IMF-iga äh, ja kui majanduskriis tuleb, kas see sunnib lõpuks ometigi Egiptuse liidrid kõik kokku tulema ja kõnelema riigi tulevikust või toob see kaasa veelgi suurema poliitilise ebastabiilsuse ja radikaliseerumise? aitäh, aitäh, et tegite nii lühidalt. ja nüüd viimane küsimus. härra Maniferi Tuneesiast aitäh. mul on, äh, kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma ütlesin, äh, ma olen nõus härra Bensalemiga, Tuneesias on endiselt kevad ja ma suhtun tuleviku suhtes ettevaatliku optimismiga. Äh, teiseks tahaksin öelda seda, et mis puudutab Marshalli plaani ja ja, ja neid võrdlusi lubadustega, et neid lubadusi kunagi ei täideta. Äh, ja küsimus oli selles, et kas probleemiks oli rahapuudus, tahtepuudus või ei usaldatud valitsust ja seda, kuidas valitsus siiani oli tegutsenud äh, selle küsimuse peab esitama ja kui ma ütlesin, meil on investeeringuteks raha vaja, aga mul on nüüd ka kaks konkreetset küsimust Äh, ma ei ole nõus selle töö, loodud töökohtade arvuga, kui vaadata Tuneesia majandust, äh, siis äh, jah, tõesti, töökohti on juurde tulnud, võib-olla sada tuhat inimest on avalikus sektoris tööd saanud, aga see on äh, Äh, viinud selleni et, et kaheksakümmend viis protsenti eelarvest läheb avalikule sektorile. iga aasta on see kasv olnud seitse protsenti ja küsimus on järgmine, milline on äh, kava, et vähendada seda et, öö, äh, osa eelarvest, mis läheb avalikule sektorile, sest muidu läheme paari aasta pärast pankrotti. ja teine küsimus kasutades kodanikuühiskonda ja heategevusorganisatsioone arengu jaoks Need organisatsioonid äh, on äh, äh, peaaegu sada protsenti poliitiliselt orienteeritud, kuidas saaks vähendada seda ohtu, et seda raha need organisatsioonid kasutavad oma poliitiliste vaadete edendamiseks. aitäh, daamid ja härrad, aitäh nende sõnavõttude eest. aitäh nende kommentaaride eest, aitäh küsimuste eest, mida te esitasite paljud äh, küsimused olid seotud Egiptusega. meie Egiptuse külaline peab nüüd kõvasti pingutama, et neile kõigile vastata. ma ei tea, kas me anname, annamegi kõigepealt teile sõna või te soovite natukene aega, et ette valmistada ah,. Te olete valmis vastama. ja te saate tervelt viis minutit. Uh... suur tänu nende küsimuste ja kommentaaride eest Teie küsimused näitavad, et suure osa osalejate arvates on Egiptus äh, üheks äh, tähtsaks nurgakiviks kogu selles piirkonnas äh, ning inimestele meeldiks Egiptuse ühiskonna arengule kaasa aidata. ma püüan vastata peamistele küsimustele. kõigepealt demograafiline poliitika ma saan aru, et demograafiline probleem on üks suur mureküsimus ning selle lahendamisest sõltub, kas äh, riik saavutab kõrgetasemelise majandusliku ja sotsiaalse arengu või mitte. pärast revolutsiooni aga suurem osa sotsiaalseid ettepanekuid on äh, jäänud poliitiliste mängude varju ja meie rahvakogu ja teised kogud, mille me pärisime oma vanalt režiimilt, vajavad uusi tööaluseid. ja see tähendab seda, et tegelikult meie ühiskonnas peab olema kõigepealt äh, stabiilsus ja, ja siis me peame hakkama mõtteid vahetama sotsiaalpoliitika äh, üle. praegu on mitmeid erinevaid ka vastuolulisi trende Egiptuses. mõned inimesed ütlevad, et, et naiste õiguste küsimus on samuti üks äh, vana režiimi taakasid. mõnede arvates on see nii, mõned ütlevad, et äh, see on lihtsalt äh, ühiskonna pärand ning me tahame kaitsta Egiptuse naisi, et see on meie Äh, ja kõik äh, saavutused selles vallas on meie ühiskonna saav-, pingutuste vili. me peame keskenduma rohkem sotsiaalsele poliitikale, kuid kahjuks majanduspoliitika muutub äh, Egiptuses üha tähtsamaks. rääkides Egiptusest ja majandusteooriatest, siis ma ei hakkaks siin rääkima oma teiste maa kaasmaalaste nimel, kuid ma võin öelda, et islami liikumised on väga kaasavad. meil on mitmeid ühiskonnakihte, kus on isma, islamistlikud liikumised äh, töörahva hulgas, keskklassi hulgas, äh, jõukate inimeste hulgas, äh, nii et islamirahva hulgas on erinevaid majanduslikke teooriaid ja seisukohti aga poliitikuna ja teadlasena keskendun ma peamiselt riiklikule poliitikale, islami liikumiste tulemustele äh,, Shura nõukogu arutletavatele ettepanekutele, valitsuse ettepanekutele, ma tahaksin keskenduda pigem äh, sellele, kuidas me lahendame sotsiaalmajanduslikke ja poliitilisi probleeme igapäevases elus ja siiamaani ei ole ma tegelikult näinud mingisuguseid muutusi meie igapäevases äh, probleemide lahendamise töös. suur ja äh, ja parlamendi kolleeg siin mainis mõningaid saavutusi, jah, ja tõesti, <laughs> me, me oleme ju veel elus, nii et äh, midagi me teeme iga päev ja me saame ka aru, et tõesti mõned ministrid toimivad Egiptuses, kuid rääkides valitsusest, minu jaoks peaks olema ühiselt vastutustundlik poliitiline kogu. Äh, nii et ma ei tahaks rääkida siin üksiksaavutustest, ma tahaksin rääkida valitsuse holistlikest kollektiivsetest saavutustest ja valitsuse kollektiivsete saavutustega ma ei ole rahul. Egiptuses on mitmeid poliitilisi fraktsioone Äh, ja kogusid, mis on äh, suhtunud valitsusse kriitiliselt, äh, isegi Vabaduse ja Õigluse erakonna liikmed, nagu ma ütlesin, on kritiseerinud valitsust. nii et võib öelda, et tõesti, valitsuse tegevus on problemaatiline praegusel hetkel. mis puudutab koostööd piirkondlikul tasandil, siis ma arvan, et meil on konkurentsivõimeline majandus Araabia maailmas. ja suurem osa meie ees seisvatest väljakutsetest, probleemidest on poliitilist laadi. Araabia rahvas võiks muutuda ühtseks, aga on mitmeid poliitilisi tõkkeid, mis tuleb kõigepealt ületada. Araabia kevad on näidanud, et äh, ühtsus on võimalik ja kui me rahvad äh, muutuvad poliitiliselt, äh, majanduslikult ühtseks, ega siis poliitiline ühtsus ka tulemata ei jää. majandusel on inimeste ühendamisel suur jõud. ja lõpetuseks. loodan, et ma midagi ära ei unustanud paari sõnaga ühest äh, asjast, äh, mis kipub sageli langema valesti mõistmiste ohvriks. kui toimub äh, poliitiline üleminek demokraatiale, siis oleks selle kohta oleks mul üks tsitaat tekkivate alles arenevate demokraatiate kohta. üleminekuperioodil peab toetuma valitsusele, kes äh, suudab olla oma ülesannete ker-, kõrgusel ning äh, sisend-, sisendada rahvasse usku, et äh, asjad muutuvad paremaks. meil oleks vaja suutlikku valitsust, kes suudaks olla oma ülesannete kõrgusel, suudaks rahvaga suhelda, suudaks rahvale, rahvast veenda, et toimub mingi areng, asjad on muutumas samuti Franks-, Francis Fukuyama, kes rääkis Jaapani kogemustest äh, pärast sõjajärgse Jaapani kogemustest. ta ütles, et Jaapanit ei ehitatud üles rahaga, vaid Jaapanit ehitasid üles inimesed, kes olid riigiaparatuuris tähtsatel kohtadel. Neil oli oma, neil olid oma eesmärgid äh, ja nad olid visionärid ning äh, nad töötasid tugevasti ja, ja just nimelt selliseid inimesi on meil vaja. üks nendest äh, komistuskividest, äh, millest me tahaksime mööda saada äh, Egiptuses, aga ka võib-olla ka teistes Araabia kevade riikides, ehkki ma nende nimel rääkida ei sooviks. meil on vaja sellist juhtimist, sellist valitsemist ja valitsust, mis sisendaks, sisendaks rahvale usku sellesse, et midagi nende igapäevaelus muutub. suur tänu! jah, tõesti, teile esitati väga palju küsimusi, nii et seetõttu ma andsin teile pisut rohkem kõneaega. kuid loodan, et äh, sugugi mitte kõik äh, esinejad ei räägi nii pikalt. Äh, palun, härra minister Bensalem, ka teile esitati mitmeid küsimusi, nii et palun, teil on nüüd sõna ma tean, et raske on viie-kuue minutise kõneajaga piirduda, kuid eh, ma palun, eh, andke endast parim. suur tänu! ma tahaksin vastata Ungari rahvasaadikule. kui ma rääkisin siin Marshalli plaanist, siis ma tegelikult ei öelnud, et Marshalli plaan, eh, pla-, plaan oleks nii Ida- kui Lääne-Euroopa hüvanguks olnud ma tahtsin öelda ainult seda, et Ameerika Ühendriigid said Marshalli plaanist kasu ja on ka Euroopa riike, kes on sellest kasu saanud. ja oma teises näites ütlesin ma, et Euroopa ja Euroopa Liidu näol on saanud kasu äh, toetusest, mida osutati äh, Ida-Euroopa riikidele pärast müüri kokkuvarisemist. me oleme kohtunud äh, Ungari saadikuga äh, Tuneesias, oleme rääkinud võimalikest koostöövõimalustest põllumajandusvaldkonnas, äh, äh, nii et me oleme avatud igasugusele koostööle kõikide Euroopa riikidega, ükskõik, kas nad tulevad Ida- või Lääne-Euroopast. mis puudutab intressimäärasid ja krediiti, siis Tuneesias me tahaksime jätta võimalused lahti igaüks peab saama valida, need, kes tahavad äh, islami pankadest krediiti, võivad seda teha. ja Morabaha ühine äh, kasu on see põhimõte, igaüks võib valida ise, millise panga äh, pangandussüsteemi kasuks otsustada. iga indiviid võib seda teha, olgu siis tegema ja võib, ja iga isik, üksikisik võib valida kas tavapank või islamlik pank. Belgia parlamendiliikme küsimus. Te rääkisite liberaalsest islamist ja islami liberaalsest süsteemist. mina ei ole teiega nõus selles osas, et tegemist on sellise metsiku äh, liberalismiga. kümne minuti jooksulgi ei õnnestuks mulle teile teha ettevaade, ülevaadet äh, äh, islami majandusteooriast. võin praegusel hetkel paari sõnaga vaid öelda, et tõesti, islami majandus teooria on äh, liberaalne, kuid ka sotsiaalne. ja see ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni põhimõtetega mitte mingil moel vastuolus. Hollandi parlamendi liige rääkis siin äh, piirkondliku äh, koostöö puudujääkidest majanduse vallas. jah, tõesti, puudujääkid on märgatavad ja see, need puudujäägid pärinevad Gaddafi ja, ja diktaatorite ajast. tegemist oli suletud piiride poliitikaga, piire suleti ette hoiatamata kuudeks ja see on mõjutanud kogu koostööd mitte ainult Araabia kevade riikides, vaid kogu piirkonna riikides üldisemalt Äh, siis on meil mitmeid probleeme, äh, Lääne-Sahara probleem, mis äh, on kindlasti üheks tõkkeks, mis takistab Maagrebi integreeritud piirkonna moodustumist. nii et on mitmeid komistuskive selle koostöö teel ja see koostöö samas on meie ühiskonna huvides. siin ei ole mingisugust üldist vastust üldist vastuolu põhja ja lõuna vahel, selline koostöö oleks kasuks kõigile. viimane kõneleja ütles, et meil puudub majanduslik visioon. ja jällegi, kümne minuti jooksul ei saa ma rääkida teile tööpuudusest põhjalikult, ei saa rääkida teile noorte põlvkondade proomide, probleemidest ja, ja meie üldisest majanduslikust nägemusest. meie arvamuste vahetuse voo-, vooru teemaks oli majandussüsteem. ja te ei hak-, te ei ole küsinud meilt, milline on meie majanduslik lähenemine üksikasjalikult. varem äh, äh oli meie majandus äh, tugines meie majandus rannikupiirkonnale peamiselt ja rannikupiirkondades see olid koondanud kaheksakümmend neli protsenti investeeringutest, aga ülejäänud riiki äh, investeeriti ainult kuueteistkümne protsendi ulatuses. me püüame nüüd saavutada tasakaalu oma eelarvega, näiteks ähm, majandus, äh, põllumajandusministeeriumi äh, eelarve on äh, jagatud nii, et äh, seitsekümmend kuus protsenti eelarvevahenditest on suunatud just nimelt äh, mitterannikualadele. alguses olid meil sellised lipulaevatsoonid, rannikutsoonid, rannikualad, mis vedasid kogu majandust enda järel ja nüüd üritame arengut tasakaalustada, nii et äh, meil ei oleks ainult vedur ja vagunid, äh, vaid meil oleksid ainult vedurid, kus või et igal vagunil oleks ka oma majanduslik väike mootor. see on selline üldine majanduslik lähenemine, mis meil on, meil on vaja iga piirkonna jaoks oma majanduslikku mootorit äh, kakssada kolmkümmend tuhat töökohta me lõime sada kakskümmend tuhat töökohta. arvud räägivad enda eest ja arvud on õiged, pärinevad meie Statistikaametist ja kui teile kõneleb minister, siis äh, statistika äh, peab olema täpne, sellepärast et äh, kohe avaldatakse statistika ka Facebookis äh, varem. me ei saanud uskuda meie Statistikaameti andmeid, aga nüüd võin teile kinnitada, andmed, mida meie Statistikaamet esitab, on õiged ja, ja nüüd on loodud sada kolmkümmend tuhat uut töökohta, lisaks eelpool mainitud saja kaheteistkümnele tuhandele töökohale on juurde, juurde töökohti ja ja meil on läinud viis tuhat kaheksasada inimest äh, riigisüsteemis pensionile ja nende asemele on tulnud ainult seitsesada uut inimest, nii et me oleme püüdnud äh, nii et meie, meie haldussüsteem vajab uut inimressurssi. selleks, et me toet-, töötaksime hästi, on meil vaja toetust, on meil vaja ka inimressursilist toetust, teades, et meie riigis on palju äh, koolitatud inimesi, kõrgharidusega inimesi ja väga paljud nende hulgast on äh, tööta. kakssada viiskümmend tuhat kõrgharidusega inimest. jah, ütleb äh, proua Neits ma olen sunnitud katkestama neid, kes siin sõna võtavad, sest et aega meil palju jäänud ei ole. doktor Fasli, palun annan teile suurima heameelega sõna. suur tänu, katsun teha tõesti väga lühidalt, lühemalt kui ennem minule otseselt ei olnud suunatud ühtegi küsimust, kuid ma kasutaksin siiski võimalust võib-olla mulle ei esitatud küsimusi sellepärast, et see, millest ma rääkisin, oli niigi selge aga ma selgitaksin teile kolme asjaolu. esiteks, mis puudutab küsimust, mille esitas sel hommikul üks parlamendiliige ja see parlamendiliige ütles, et ta ei saa aru, kuidas võib öelda, et äh, uued, uute muutuste laine oli äh, võitlus äh, nälja vastu ennekõike. Araabia kevad Marokos oli tegelikult äh, väärtuse liitus, võib-olla ma sain tõlkest valesti aru, aga me ei räägi sugugi mitte näljast, vaid me räägime väärtus, väärikusest, inimväärikusest. ja täna me räägime hoopis rohkem erakondadest, poliitiliste erakondade mõjust Maroko majandusele, Maroko on otsustanud äh, Äh, stabiilsuse raames muutust toetada, kaasava lähenemise kasuks äh, ja kaasava lähenemise nimel töötada aga kui me räägime erakondadest, siis kõige olulisem erakondade juures on see, et tegemist on poliitiliste erakondadega, see islam seal ees, islam või moslem on äh, lihtsalt lisandus, kuid iga poliitilise erakonna eesmärgiks on töötada kodanike eluolu parandamise nimel ja uus Maroko valitsus on teinud mitmeid algatusi, ma juba rääkisin erinevatest reformidest ning võin öelda, et äh, praegusel hetkel Marokos äh, on kõikides ministeeriumites reformid käsil meil on uus äh, demokraatia ning äh, rääkides äh, erinevatest lugudest, siis meie uues põhiseaduses on kohustus tulla kokku valitsuses, et rääkida majandusprobleemidest ja Äh, kokku, selliseid arutelusid jälguvad rohkem ja järgib rohkem inimesi kui äh, jalgpallimatši. see on suurepärane näide, eks ole. ja tava kodanik peab tundma huvi poliitika vastu ja me oleme suutnud äh, seda saavutada, praegu kõik räägivad sellest, mida valitsus kavatseb, mida valitsus plaanib ja nii edasi ja nii edasi Äh, meil on äh, õigus arvamusele ja selle arvamuse väljaütlemisele, nii et äh, see on õigus, mida me üha rohkem jõustame, katsusin teha lühidalt, aitäh. suur tänu teile selle lühiduse eest ja nüüd siis oleme jõudnud meie paneeli arut-, arutelupaneeli viimase osa juurde. ja meie raportöör proua Sara Šajes äh, võtab äh, esinejate seisukohad kokku. Rather... suur tänu, selle asemel, et korrata kõike, mida juba öeldi, üritan välja tuua selle, mis minu arvates äh, on need küsimused, mis vajavad veel sügavamat analüüsi härra Henen alustas poliitilise majandusega, see on minu jaoks kogu selle arutelu kõige tähtsam nüanss. ei ole võimalik poliitilisest dimensioonist mööda minna, majanduslikest tingimustest mööda minna ja need, seda kahte küsimust ei ole võimalik eraldada, sellel ei ole mõtet ja ma nägin, et siin on nii sisemised kui ka välised aspektid. sisemised, nagu proua Fasli juba ütles, kuidas on majanduskasv jagatud? see, eriti just nendes riikides ei ole mõtet rääkida SKT kasvust äh, või teistest statistilistest numbritest, sellepärast et statistika ei peegelda tegelikult seda, kuidas majandust äh, siseriigis tunnetatakse nii et tuleb tõesti vaadata pigem, kuidas majanduskasv on jaotunud äh, kodanike hulgas ja eriti tähtis aspekt, mis tõi ähm, endaga kaasa revolutsiooni, oli just selle, kuidas äh, seda varandust tunnetatakse. probleemiks oli see, et varandus oli keskendunud eliidi kätte, väikese eliidi kätte. see tõi endaga rahva hulgas kaasa suure ebaõigluse tunde ja mingil hetkel viis äh, poliitilise lõhkemiseni. nii et tegelikult tuleb küsida nüüd ka uue juhtiva partei rolli kohta, sest see on ka praeguse kahepäevase konverentsi üks ähm, teemadest. kõik valitsevad erakonnad, üleüldse kõik erakonnad peavad võtma vastutuse kõikide minevikus tehtud kuritegude eest tuleb tagastada vara, mis oli enda kätte haaratud ja tuleb ennetada sarnaseid liikumisi tulevikus, sellepärast et valitsuse usaldusväärsus ei sõltu mitte ainult sellest, et inimestele pakutakse tööd, vaid ka sellest, kas inimesed tunnevad, et õiglus on tagatud. härra Hannan tõi välja väga tähtsa küsimuse, nimelt poliitilist konsensust on vaja selleks, et majanduslike reformidega edasi minna. ehk et kas väljaspoolt on vaja tulla äh, vastu või ka majanduslik dünaamika nõuab seda. see on tõesti tõsi, sellepärast et poliitiline konsensus on lükatud eemale olnud juba aastakümneid. kõik need ühiskondlikud probleemid, mida siin täna hommikul välja toodi, on ka sellega seotud. meediavabadus, ajakirjanike küsimus kui seda poliitilist konsensust ei saavutata või kui see on hoopis, kui see on väga kaugel selle konsensusest, siis kuidas on üldse võimalik minna poliitiliste reformidega, mida on vaja? härra Fehri tõstatas poliitilise rahastamise küsimuse, eriti selles osas, mis puudutab erinevaid ühinguid, mis annavad humanitaarabi aga tegemist on laiema probleemiga, mis põhi, mis puudutab meid kõiki nii läänemaailmas kui ka Araabia kevade riikides. mis on selle rahavajaduse mõju või kuidas selle taustal teha poliitikat, kuidas kujundada poliitikat? ärgem unustagem, et raha mõjutab poliitikat, ka majanduspoliitikat sellepärast, et kui vahendid tulevad teatud poliitiliste huvide keskkonnast, siis see mõjutab ka poliitikat, mida välja töötatakse. veel üks küsimus, mis tõstatati. just siin lõpus, see puudutas valmidust äh, inimressursi kaasamiseks äh, uute majanduspoliitikate väljatöötamisel ja seda vastavalt äh, nende inimeste poliitilisele orientatsioonile, kes on mõjul. on neid inimesi, kes ei soovi osaleda poliitikas, sest nad ei usalda võimul olevat parteid. nüüd see väline poliitiline dünaamika siin jällegi väljastpoolt tulev abi on olnud nõrk Ähm, eriti just äh, revolutsiooni algusaegadel, see oli üllatavalt väike võrreldes sellega, mis toimus tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal või pärast teist maailmasõda või võrreldes ka sellega, mina isiklikult tulen USA-st ja kui võrrelda nüüd see, neid vahendeid, mida kulutati Iraagis ja Afganistanis, nii et tõesti need küsimused on tõstatatud, miks on väljaspoolt tulev abi olnud nii nõrk, majanduskriis kogu maailmas on üks põhjustest, kas pärast revolutsiooni olevat valitsust kas ei usaldata või nende orientatsioon ei sobi abiandjatele, samamoodi väärtushinnangud, mida see uus valitsus esindab ja et kas abi on võimalik siduda teatud tingimustega, teatud väärtustega. nii et tegelikult see võrdlus äh, teise maailmasõja järgse Euroopa ja Jaapaniga ei ole tõesti õige, sellepärast et tegemist oli okupeeritud riikidega ja majanduslikku abi anti teatud poliitiliste väärtuste raamistikus. nii et olukord on praegu keerulisem. siis järgmine küsimus ja mul on kõigest kaks järele jäänud veel. mil määral välised tingimused äh, abi andmisel, olgu need siis laenud või stipendiumid, kas need on, mil määral need on ideoloogilised? et kas rahvusvahelise abiga tuleb ka teatud ideoloogia ja see ideoloogilised lähtekohad abi andvates riikides, kas need mõjutavad abi? ja siis viib see meid küsimuseni ja palju on küsitud, mis on see majanduslik visioon äh, moslemiparteidel. on väga huvitav, et äh, meil siin Euroopas ja USA-s on väga selged vaated majanduslike teooriate kohta, olgu need siis äh, kärpemeetmed või mitte, kuid nüüd peaks tõesti ka läänemaailmas küsima endalt, et kas meie, kes me oleme kas meil on õigus nõuda nendelt äh, siirderiikidelt selget majanduslikku visiooni? ja samamoodi rahvas koha peal võib küsida, mil määral islamiparteide majanduslik visioon on suunatud äh, süsteemsete probleemide lahenemisele, majanduslike tasakaalunihete kõrvaldamisele, nii nagu siin ettekandes ka välja toodi kas need islamistlikud parteid tõesti üritavad süsteemseid probleeme kõrvaldada tasakaalunihete puhul või nad lihtsalt äh, üritavad äh, nendega balansseerida selleks, et kõige õudsemaid tagajärgi ära hoida. selleks, et äh, siis nii-öelda oma koogitükikene kätte saada, nii nagu seda tegid ka eelnevad võimulolijad. suur tänu! Uh, that... Uh, aitäh! Äh, tahaksin tänada kõiki teises paneelis äh, osalejaid. raportöör äh, tõstatas oma sõnavõtus peaaegu sama palju küsimusi, kui ta küsimustele vastuseid andis. ning nüüd on mul väga hea meel anda sõna Euroopa Parlamendi asepresidendile Edward Macmillan Scottile, kes võtab tänase päeva kokku ja, ja me oleme isegi ajakavast juba ette jõudnud, te saate sõna kaks minutit enne teie sõnavõtuks ette nähtud aega. aitäh, Anemi, ütleb härra Macmillan Scott ja see näitab, et sa oled üritust suurepäraselt juhtinud, et me ajakavast ette oleme jõudnud mina esindan äh, parlamendi presidenti härra Schulzi, kes kahjuks täna kohal olla ei saa aga ta palus mind siis asepresidendina, kes vastutab demokraatia ja inimõiguste eest ja Atlandi-üleste suhete eest. ja ka selle tõttu, et eh, väga pikka aega olen tundnud huvi just arengute ja reformide eh, suhtes Araabia maailmas. mina olin üks esimesi Euroopa poliitikuid, kes eh, neid revolutsiooni, neid riike külastas pärast revolutsiooni Eh, teil on olnud täna väga pinev päev siin Euroopa Parlamendis ja ma tahaksin teid kõiki tänada, tahaksin tänada ka Carnegie Europe'it, Egmonti instituuti, eh, kõiki kõnelejaid, eh, koosoleku juhatajaid, raportööre, tahan teid kõiki tänada selle eest, et see konverents on olnud nii edukas. Euroopa poliitika meie naabrite suhtes peab olema niivõrd tõhus kui võimalik aga väga äh,, alati ei ole väga kerge naabritest aru saada, eriti eurooplastel. ja sellised algatused nagu tänane konverents on väga kasulikud, sellepärast et nad loovad sildu ja aitavad soodustada paremat naabr, naabruspoliitikat. veelgi olulisem on see, et et me täna mõtleme sellele tulevikule, mida me näeme ette kogu regiooni jaoks ja ma tahaksin äh, öelda, et ma tõesti imetlen neid protsesse, mis Tuneesias, Liibüas ja Egiptuses on alanud ja samuti teistes selle piirkonna riikides, nagu Marokos näiteks. valimiste kolla, korraldamine, põhiseaduse koostamine on väga keeruline ülesanne meie Euroopas teame seda väga hästi. tahaksin äh, rõhutada kahte asja, tuginedes Euroopa kogemusele. kõigepealt, äh, demokraatia ei ole äh, lihtsalt mingi menetlus, see peab olema tõhus vahend jah, selleks, et vastu võtta põhiseadust ja kujundada riigi tulevikku, on vaja kogu, kogu rahvast hõlmavat üksmeelt, sellest ei piisa mingist tühisest häälte enamusest tuleb kuulata inimesi, tuleb ähm, aru saada ja austada nende ideesid. igaühele tuleb võimalus anda oma seisukohad välja öelda, see on ainukene viis, kuidas me saame luua kaasahaaravaid institutsioone, mis esindavad kogu elanikkonda. Äh, Elmar Brokk, äh, väliskomisjoni esimees, juhtis täna tähelepanu sellele, et äh, tasakaalu ja kontrollimeetmed on äärmiselt valu-, vajalikud demokraatlike režiimide puhul Äh, meil on võimalus valikuteks, võimalus muutusteks. Äh, pärast äh, võitu võib meid tabada ka kaotus, kui me ei suuda demokraatiat jalule seada ning ei ole demokraatiat, kui ei ole tasakaalu institutsioonide vahel kui kohtuvõim ei ole vaba või kui ajakirjanikel ei ole vabadust öelda, mida nad tahavad. põhiseaduslik protsess alles algab. kõik poliitilised ja sotsiaalsed äh, Eh, osapooled peavad eh, üles näitama lugupidamist demokraatlike tavade ja väärtuste vastu. sellepärast, et eh, kui see ei õnnestu, siis käitutakse täpselt nagu autoritaarsed režiimidki, kes eiravad rahva soove. Te võite kindlad olla, et Euroopa Parlament, Euroopa institutsioonid toetavad teid teie ettevõtmistes täielikult. Euroopa Parlament Eh, annab igal aastal auhinna inimestele, kes on pühendanud oma elu võitluseks sallimatuse ja eh, rõhumisega. tegemist on Saharovi auhinnaga ning eh, selle auhinna saajate võrgustik on midagi, mida mina kureerin. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sai viis Araabia kevade aktivisti Saharovi auhind, üks Egiptusest, kaks Liibüast Äh, kaks Süüriast ning postuumselt ja täiesti õigustatult äh, Mohammed al-Azizile Tuneesiast. kui me unustame ära oma ajaloo, kui me unustame ära need noored mehed ja naised, kes kaotasid oma elu Araabia kevade ajal, kes võitlesid demokraatlike ja avatud institutsioonide eest. kui president Mazuki pöördus Euroopa Parlament, esines Euroopa Parlamendi ees, Eh, siis ta oma sõnavõtus rõhutas, et need revolutsioonid ei ole eh, natsionalistlikud või ksenofoobsed, need on demokraatlikud ja sotsialistlikud. inimõiguste universaalsus on midagi, mida tuleb austada kogu maailmas. ja me ei saa siin lubada mingit eh, relativismi ja usulist valimist. ja loomulikult majandus on väga oluline terve täna pärastlõunane koosolek oli sellele pühendatud. majandus on äärmiselt oluline tegur ja Euroopas me teame seda väga hästi. kahjuks majanduslikud edusammud Araabia maailmas on olnud liiga aeglased. see on lubamatu meil tuleb leida vahendeid majanduskasvu edendamiseks ja hoolitsemaks selle eest, et kõik, eriti noored, saaksid väärikuse, töö ja jõukuse ainult niimoodi saame kujundada jõukat ja edukat tulevikku kõigi riikide jaoks. ma loodan, et tänase mõttevahetuse käigus me leidsime viise, kuidas ühistele probleemidele vastu astuda ja ma loodan, et usaldus Euroopa ja teie riikide vahel kasvas, te väärite rahu ja julgeolekut. veel kord, proua eesistuja, suur aitäh kõigile, aitäh kõigile, kes sõna võtsid, kes andsid oma panuse Äh, Edward, aitäh äh, nende lahkete sõnade eest, aitäh sinu tarkade sõnade eest, daamid ja härrad. nüüd oleme tõesti jõudnud tänase päeva lõpule. ja lõpetame ka selle konverentsi siin Euroopa Parlamendis. homne konverentsipäev algab kell üheksa ja homsed üritused toimuvad siis Äh, Fundatsioon Universiteeri ruumides, siis äh, Egmonti tänaval, äh, see ei ole siit väga kaugel ning Carnegie Foundationi esindajad kindlasti seletavad teile, kuidas sinna jõuda ning daamid ja härrad, tänase päeva lõpetuseks tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et te siin kohal olite, et te osalesite tänasel üritusel ning tahaksin avaldada tunnustust selle äärmiselt huvitava seminari kaaskorraldajatele ja see üritus on eriti huvitav, sest nagu siin täna korduvalt on öeldud, on tegemist ühe esimese konverentsiga, kus eh, siia kutsuti inimesed, kellest nii palju on räägitud, aga kellega me nii harva oleme kõnelenud, nimelt eh, Äh, nende erakondade esindajad, äh, keda siis kas õigustatult või ebaõiglaselt nimetatakse islamistlikeks ja kes mängivad oma riigis niivõrd olulist rolli, nii et, et suur aitäh teile kõigile, äh, meeldivat õhtupoolikud, meeldivat õhtut ning väga head tööpäeva homme, aitäh!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

und Herren, die Sitzung ist eröffnet. lugupeetud daamid ja härrad, avan koosoleku ja me asume hääletama. kõigepealt proua Weberi arvamus. proua Weberit ei ole kohal, sellepärast ei saa ta meid ka takistada kõigepealt artikkel üks, muudatusettepanek üks kolmes osas, tegemist on kolleeg Kaaleri ettepanekuga, kes praegusel hetkel on praegu mitte ohutul lähet-, lähetusel valimisi vaatlemas Pakistanis tuleb tunnistada, et äh, mõeldes selle peale, mis seal toimub, äh, seda tööd teha selle eest tuleb talle tunnustust avaldada, et on kolleege, kes julgevad ka selliseid ettevõtmisi teha. proua Šaake, palun. ei, siiski mitte. vabandust, härra esimees, ma eeldasin, et me hääletame. härra peasekretär, härra Gonzato, äkki te võiksite ka minu viimase märkuse protokolli kirja panna? kes toetab esimest osa, muudatusettepanek üks, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm ja kui vastu võetud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 hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega, mitte ühtegi vastuhäält ja üks erapooletu hääl. selle ühe erapooletu identifitseerime veel ka. järgmiseks proua Šake raport kas selle kohta on sõnavõtusoove, kallid kolleegid, ei ole. kes toetab kompromissettepanekut üks? vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kompromissed, vabandust, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, aga mulle tundub, et tagasi lükatud. viiskümmend üheksa on see, mille üle hääletame. viiskümmend üheksa. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, tundub, et sama napp tulemus. hääletus on lõppenud. kolmkümmend, kahekümne kahe vastu, vastu võetud kompromissettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaks, aga ainult piiratud kujul poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu kes, kuuskümmend viis, kes toetab ettepanekut kuuskümmend viis? vastu? vastu võetud ju. Nad sotsialistid ütlesid ka jaa. ei, ei kontrollinud, kaks korda hääletasime. kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt. vastu, erapooletu mulle tundub, et kolleeg Landsbergi see eh, muudatusettepanek võeti kommunistide abiga vastu, aga hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ei, kakskümmend neli kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud, nii et sellest liidust ei piisanud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu ka tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Kom-, tahate kontrollida? seitsekümmend neli, laske käia. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. palun muudatusettepanek kaheksakümmend üks kahes osas. kes toetab esimest osa? vastu. erapooletu tagasi lükatud. teine osa poolt. vastu. erapooletu tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt. vastu, erapooletu see oli küll nüüd napp. kontrollime. kaheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud, üheksakümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kahekümne nelja vastu, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu. tundub, et sama häälte enamusega vastu võetud. on nii, olete nõus? üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, kontrollime hääletus on lõppenud okay.. lõppenud. kakskümmend kaheksa, kahekümne kahe vastu, vastu võetud, sest kolleeg Sõrus Volski andis küll kolm häält, aga ikka ei suutnud ta maha hääletada seda ettepanekut üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üks poolt vastu, erapooletu. kontrollime. napp jällegi. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm kahekümne seitsme vastu tagasi lükatud, see oli sada üks, eks, sada kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus, kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. sada viisteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuus sotsialistid ei hääletanud, sestap nii. sada seitseteist, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kahekümne viie vastu, vastu võetud. sada kuusteist, ei hääleta, sada üheksateist kui sada kaheksateist vastu võeti, siis langeb ära. aa, aga me võtsime ainult saja seitsmeteistkümne vastu, nii et õigus, õigus, sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse koos suulise muudatusettepanekuga. proua raportöör, palun. suur tänu me tahame tagasi lükata suulise muudatusettepaneku ja hääletada kompromissettepaneku üle sellises vormis, nagu me selle välja töötasime variraportööridega läbirääkimistel. nii et me jääksime teksti juurde ilma suulise muudatusettepanekuta. kes toetab kompromissettepanekut seitse? vastu kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend kahekümne seitsme vastu, vastu võetud. siis edasi sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kolmekümne vastu tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu. kontrollime Mr. Sajus-Volski härra Saarjus Volski, me oleme praegusel hetkel keset hääletust. ja see hääletus on nüüd lõppenud. kolm häält on ikka veel puudu. kakskümmend kolm kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt. aga siiski sada kolmkümmend enne, sada kolmkümmend poolt. vastu. erapooletu vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt. vastu. erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek kümme poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollima. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, kuidas nüüd täpselt Joffrey poolt või vastu? poolt. sina olid siin kaalukeeleks, pidin seda ütlema. vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. see nüüd küll selge pole, kontrollime Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks kahekümne kaheksa vastu, vastu võetud. üks rahvapartei liige liiga palju on siin ruumis, nagu ei saaks neid kunagi piisavalt edasi sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu kontrollima Antrag, das ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa, kahekümne seitsme vastu, vastu võetud. milline see oli? sada kuuskümmend neli. sada kuuskümmend kuus poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, lühemas versioonis sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaksteist soovite kontrollida, kui sotsiaaldemokraadid kohe käega märku annaksid, siis meil ei oleks teist vooru vajagi Te olete lihtsalt kõik üheskoos laisad, muud midagi. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud edasi muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi muudatusettepanek kuusteist ai, kompromissettepanek kuusteist siiski, siiski mul on siin viga. kompromissettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus, ei, see langeb ära, ära, ära. kolmkümmend üheksa poolt, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud. kolmkümmend, kakskümmend seitse kolmekümne vastu tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt. vastu erapooletu tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt. vastu erapooletu tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, kaks, soovite kontrollida, kaks laske käia. hääletus on lõppenud rahvaparteid on üle kolmkümmend kolm kahekümne seitsme vastu vastu võetud. kolm poolt, vastu erapooletu vastu võetud, neli poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, seitse ja kaheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, üheksa poolt vastu, erapooletu vastu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud neliteist, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja kolmkümmend kahekümne seitsme vastu, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus raporti eelnõu üle muudetud kujul, hääletus on alanud. You want to speak? If this I just want to speak. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud viiskümmend neli poolt, üks vastu, üks erapooletu. proua Ibri Saagitš, teie soovisite sõna saada. lõppude lõpuks, ütleb proua Ibri Saagitš. suur tänu. härra esimees, Rahvapartei fraktsiooni nimel tahtsin lihtsalt öelda, et meie jaoks on täiesti selge, et selles raportis käsitletakse ajakirjandus- ja meediavabadust maailmas ja mitte Euroopa Liidus. soovin, et te paneksite selle märkuse kirja protokolli. suur tänu, paneme kirja, aga tahan veel kord öelda järgmist minu arvates on õige, et selles raportis on ka kirjas, et Euroopa Liit peab olema eeskujuks aga tegemist ei ole raportiga, mis tegeleks Euroopa Liidu sisemise olukorraga. me saame tutistada kõikidelt teistelt äh, komisjonidelt, me peame ikka täpselt vaatama, mis on kelle pädevuses. siin tuleb kohe varsti meediapoliitika alane raport. Äh, ja sellepärast ma palun, et pöörake ikkagi tähelepanu ka sellele et see, mida te poliitiliselt soovite, aga mis ei ole väliskomisjoni pädevuses, et seal muudatusettepanekuid ei teeks täiskogul, vaid me peaksime kasutama teiste komisjonide abi, mis tegelevad sisemise olukorraga Euroopa Liidus. me peame reeglitest kinni pidama. ja kui olete nõus, siis ma ütlen seda ka meie teenistustele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 erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, nelikümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga härra Rootšikilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt? jah. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja edasi. viiskümmend neli. kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. jällegi on äh, muudatusettepanekutega tegemist, mis on siseturukomisjoni pädevuses, aga tegemist on sellise sogase olukorraga. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. aga kontrollime, kuuskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on peaaegu lõppenud, nüüd ongi lõppenud kakskümmend kolm kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. viiskümmend, kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. äkki keegi võiks Šutsile helistada ja öelda talle helistagu hiljem. kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vas-, vastu võetud kes on ka vastu, võin küsida, erapooletu, vastu võetud. teine osa kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud aga kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt. aga siiski kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa kolmes osas. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime üheksakümmend kolm tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. Who has called you check? It's closed. lõppenud hääletus. Called you check? kes nõudis kontrollimist, kes? keegi hõikas siin, et kontrollime. ma tahan teada saada, kes see oli. edasi. üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolm. jah, ei siiski sada kaks poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek sada kümme, kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmas osa langeb ära. sada üksteist poolt. ei, aga esimene osa võeti siiski vastu, nii et ei lange ära. nii et peame pidu edasi. nii et hääletame ka punkti, kolmanda osa üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksateist kolmes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, et kustutatakse sõna liberaalne, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletu vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus lisandusena saja kolmekümne viiele poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt vastu erapooletu, tagasi, ei siiski vastu võetud. sada nelikümmend langeb ära, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksa, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kolm, langeb ära. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatused, kompromiss kaks. ai, muudatusettepanek viisteist enne, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaksteist, kaks, vabandust, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kompromissettepanek kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kuuskümmend, kakskümmend kuus, kolmekümne vastu tagasi lükatud viis poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud kuus poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja elektrooniline hääletus äh, projekti üle muudetud kujul. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, kuus vastu, viis erapooletut, vastu võetud. kolleegid, kallid kolleegid tahan teile teha ettepaneku ja kui te olete sellega nõus, siis palun toetage oma fraktsioonides seda ettepanekut. kas te võiksite nüüd korra vait olla? toimub hääletus siseturukomisjoni soovituste kohta, läbirääkimiste kohta maikuus ja ma leian, et äh, ei ole mingit mõtet, et ühte raportit hääletatakse mais ja, ja teist juunikuus, ma arvan, et tegemist peaks olema ühise aruteluga maikuus, selleks, et Atlandi-üleseid asju mitte kaks korda arutada. kas te olete sellega nõus? ei? We would like to put the transatlantic debate from inter- me tahame panna siseturu ja väliskomisjoni raportid kokku ja arutada neid koos maikuus, mitte ühte mais ja teist juunikuus nii et palun rääkige oma fraktsioonides äh, sellest, et me soovime tegev-, päevakorda muuta ja meie sekretäriaat teeb kõik, et see ka võimalik oleks. suur tänu, koosolek on lõppenud. Long life to the press.